Türgi suure rahvuskogu otsus võtta saja kolmekümne kaheksalt liikmelt parma-, parlamendiliikme puutumatus. ütlen kohe, et äh, meil on tekkinud äh, mahajäämus ajakavast ja enamik kõnelejaid, kuna see kõnelejate nimikiri on väga pikk, enamikel kõnelejatel on aega üks minut ja ma tahaksin äh, paluda, et te sellest ajast ka kinni peaksite, sest äh, mina kavatsen samuti sellest kinni pidada, nii rangelt kui võimalik. seega nüüd äh, annaksin sõna volinik Haanile. selle debati avamiseks, volinik, palun. aitäh, härra juhataja, austatud parlamendiliikmed esiteks tahaksin äh, väljendada oma siirast kaastunnet äh, hiljutiste terrorismirünnakute perekonna, ohvritele ja nende perekondadele, aga tahaksin kasutada ka võimalust ja tänada Euroopa Parlamenti selle pikaajalise toetuse eest meie kõikehõlmavale agendale Türgiga, nii nagu tuli välja ka aasta kaks tuhat viisteist resolutsioonist, raport Türgi kohta, mis võeti vastu aprillis Euroopa Liit on näidanud üles valmidust äh, uuesti äh, üles arendada suhted Türgiga igal, igas valdkonnas ja see põhineb meie tugevatel põhimõtetel ja kriteeriumitel. meie omalt poolt oleme teinud, äh, mida me peame tegema, mis puudutab poliitilist suhtlemist, kõrgetasemelise dialoogi, energia, välispoliitika, julgeoleku, terrorismivastase võistluse, majanduse koha pealt finantstoetus, ma siin räägin põgenike rahastust, me oleme teinud äh, kättesaadavaks päris palju abi, rohkem kui kakssada viiskümmend äh, miljonit on lubatud, rohkem kui sada viiskümmend miljonit on juba makstud äh, see peaks leevendama rändesurvet. me oleme töötanud sellele, et nimel, et saabuks viisavaba reisimine, väga tuntud äh, teetähiste alusel, need on teada olnud juba aastast kaks tuhat kolmteist ja ei ole muutunud. see uuesti hoogustunud äh, suhtlemine Türgiga ei ole ühesuunaline, see põhineb ühistel huvidel ja seda äh, viiakse läbi avatud konstruktiivse dialoogi kaudu ja seda peab vaatama laiemas regionaalses kontekstis, kaasa arvatud väga tõsised arengud Süürias. Türgi on jätkuvalt võtmepartner rände haldamisel Türgi on teinud palju selleks, et aidata põgenikke, kes vajasid kaitset, varjupaika, tervishoiuteenuseid, toitu, aga samal ajal, austatud parlamendiliikmed, see ei ole mitte tühi tšekk, siin on terve rida tõsiseid arenguid, mis mõjutavad õigusriiki ja põhivabadusi Türgis ja ka olukorda äh, Türgi kagu osas. me oleme olnud selle koha pealt väga selged, komisjoni kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raportist Türgis tuleb see välja ja ka Euroopa Parlamendi resolutsioonist. seetõttu on komisjon tõsiselt mures hiljutise Türgi parlamendi äh, otsuse kohta lubada parlamentaarse, parlamendiliikme puutumatuse äravõtmine kohtumõistmiseks äh, terve suure hulga parlamendiliikmete üle. kõrge esindaja, asepresident Mogherini ja mina ühiselt ütlesime selgelt äh, oma kahekümnenda mai avalduses et äh, immuunsus, immuniteet peab äh, kehtima kõigile mittediskrimineerival alusel. see on komisjoni selge ja järjepidev positsioon. igasugused otsused puutumatuse äravõtmise kohta, see peab põhinema iga konkreetse juhtumi asjaoludel, kaasa arvatud äh, läbipaistvad kriteeriumid, mis kuidagi poliitilistest motivatsioonidest mõjutatud ei ole. komisjon on korduvalt öelnud, et üleüldine raamistik parlamendiliikme puutumatusele peaks kaasama konkreetseid ja, ja selgeid kriteeriume selleks, et teada saada, millised on tingimused puutumatuse äravõtmisel. ja see puudutab kõiki parlamente Euroopa Liidus. samuti süstemaatiliselt oleme me ka rõhutanud seda, kuivõrd problemaatiline on õigusliku raamistiku tõlgendamine ja põhiseadusliku, põhiseaduse tõlgendamine ja see on endiselt ohuks väljendus vabadusele Türgis ja see puudutab ka parlamendiliikmeid. rõhutan ka, et et äh, igasugused väidetavad rikkumised, äh, kuriteod, mille parlamendisaadikud on läbi viima, ka nende üle peab käima õiglane kohtupidamine. õiglase kohtuistungi õigus on aluspõhimõtteks õigusriigis ja võtmeks, et äh, avalikkusel oleks usaldus kohtuvõimu vastu ja vastavad ametivõimud Türgis peavad tagama, et seda, sellest õigusest peetakse kinni, mitte ainult nende konkreetsete inimeste puhul, vaid ka riigi laiemat stabiilsust silmas pidades. õigusriik on äh, Türgi poliitilise majandusliku progressi aluseks ja seetõttu komisjon jälgib seda konkreetset küsimust endiselt väga lähedalt äh,, tõstatama need olulised küsimused ka meie tulevas olevatel, tulevatel kõrgetasemelistel kontaktidel Türgiga ja palume, et Türgi valitsus üldiselt äh, jätkaks reformidega, mis on vastavuses Euroopa standarditega. Nende reformipingutuste toetuseks äh, töötab komisjon praegu kiirendatult äh, selleks, et valmistada ette dokumendid peatükkideks kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, samas mitte seades ohtu liikmesriikide positsioone vastavalt olemasolevatele reeglitele. usume, et selliste äh, märgiste väljaarendamine justiitsvaldkonnas, äh, vabaduse ja julgeoleku valdkonnas on parim viis, kuidas veenda Türgit, et ta peab oma tööd jätkama, et liikuda edasi Euroopa Liidule lähemale, nii nagu nad on seda soovi väljendanud ja oleksime toe tänulikud selle koja toetuse eest meie püüdlustes, aitäh! aitäh, härra volinik! nüüd äh, annan sõna härra Predale üheks minutiks. aitäh! puutumatuse võtmine parlamendi liikmetelt ei ole midagi enneolematut. kõik parlamendid teevad seda, ka meie oleme seda teinud siin. ent puutumatuse võtmine saja kolmekümne kaheksalt parlamendiliikmelt on asi, mis on tõesti ebaharilik ning seda ebaharilikum on asi seetõttu, et kui, et võetud on puutumatus opositsioonilistelt parlamendiliikmetelt. nii et mitte ainult selle otsuse kollektiivne iseloom, vaid selle mõju kodanike esindus, esindatusele Türgi parlamendis tõstatab küsimusi. meil on partnerlus Türgiga mitmetes küsimustes, ränne, eh, kandidaatriigi staatus ja nii edasi, aga me ootame, et Türgi austaks õigusriigi põhimõtteid, peaks sõna ja ainult siis saame me Türgit austada. anna Kati Piiri, kolm minutit. kolleeg Piiri, kolm minutit. aitäh. täna hommikul toimusid matused Istanbulis eile toimunud terrorismirünnaku ohvrite omad, kes olid politseiametnikud. mõistan need rünnakud hukka ning avaldan kaastunnet hukkunute omastele. ühtki õigustust ei ole niisugustel rünnakutel. ent me peame otsima õiglast ja pikaajalist lahendust kurdi küsimusele, see on nii kurdi, eh, nii, see on nii Türgi kui, kui Türgi kaguosa elanike huvides Türgi parlamendi otsus sisuliselt veerandi liikmete puutumatus võtta on selge samm opositsioonilise partei HDP vastu. niisugusel olulisel hetkel paljud Türgi kaguosa inimeste esindajate puutumatuse võtmine on, on samm, mis on vale. mitte sellepärast, et me ei mõistaks, et Türgil on tõsine oht terrorismi osas, vaid sellepärast, et, et käib igasuguste demokraatlike põhimõtete vastu, kui opositsioonilt võetakse sõnaõigus äh, poliitilistel põhjustel. demokraatlikult valitud parlamendis ei tohi kaduda võimalus opositsioonil sõna võtta. kõik pooled on teinud vigu jah, tõesti, HDP liikmed on käinud PKK terroristide matustel seda, neid fotosid on nähtud ning äh, on äh, selle partei liikmed sõna võtnud ka komandanditunni teemal. aga me peame ikkagi mõtlema edasiliikumisele. eksiilparlament ei ole lahendus ega ei ole ka sõjaline tegevus. hiljutised sammud Türgis võivad mõjutada Türgi Euroopa Liidu suhteid tulevased kohtuasjad, kus hakatakse sisuliselt panema türmi vastuolulise Türgi terrorismiseaduse põhjal opositsioonilisi parlamendiliikmeid, seab küsimuse alla viisavaba reisimise Türgi kodanike poolt Euroopa Liitu. me ei saa aktsepteerida seda, et ajakirjanikke ja parlamendiliikmeid hakatakse vangi panema sellepärast, et nad oma sõna, sõnavabadust kasutavad me peaksime olema valmis rahuprotsessi toetama, aga rahuprotsess peab algama Türgi poolt. Türgi esindajate koda oleks loogiline koht, kust sellega alustada. seetõttu kutsun üles kõiki Türgi poliitilisi erakondi võtma selgelt sõna terrorismi vastu ning üritama see verevalamine lõpetada kõigi Türgi kodanike huvidest lähtuvalt. aitäh ning härra Marias üks minut. Türgi režiim on jalge alla tallamas inimeste õigusi. nüüd on otsustatud võtta saadikupuutumatus saja kolmekümne kaheksal demokraatlikult valitud rahvaesindajalt, kes esindavad kahekümne viie miljoni ini-, kaht-, kahtekümmet viit miljonit inimest, kes elavad Türgi kurdi piirkondades ning see puudutab ka Aia Sofiat, kus kavatsetakse mos-, mošee ehitada. oleme juba kirjutanud proua Mogherinile, paludes tal sekkuda, lõpetada see olukord. Aia Sofias loetakse Koraani iga päev ning see on väljakutse õigeusule. me peame lõpetama silmade kinnipigistamise Türgi poolt ristiusu provotseerimisele härra Haan, lõpuks on kätte jõudnud aeg Euroopa Liidule lõpetada kummardamine sultani ees. graaf Lambsdorff, kaks pool minutit. aitäh, härra president, austatud volinik, me oleme kõik parlamendisaadikud. ning loomulikult on olukordi, milles kolleegilt tuleb võtta puutumatus ja see on õigustatud aga ettekujutus, et me parlamendina, me võtaksime rohkem kui saja kolleegi puutumatuse korraga tulenevalt väidetavatest rikkumistest, mis ulatuvad pisirikkumistest äh, kuni raskete kuritegudeni, on täiesti kuulmatu, ükski parlament maailmas ei tee seda ning see on rohkem kui üllatav, et Türgi suur rahvusassamblee on niisuguse otsuse teinud ma vaatasin veel kord Kopenhaageni kriteeriume, sest Türgi on riik, mis äh, ametlikult ju on äh, soovinud Euroopa Liidu liikmeks saada. esimene Kopenhaageni kriteerium Euroleksi andmete põhjal on institutsiooniline stabiilsus, demokraatlik õigusriik, inimõiguste austamine ja vähemuste õiguste austamine. kui parlament ise muudab enda töövõimetuks või vähemalt demokraatlikult enam mitte esinduslikuks sellega, et eh, saja kolmekümne kaheksa kolleegilt puutumatus võetakse, on institutsiooniline stabiilsus asi, millest ei saa juttu olla. vähemuste kaitse, ka sellest ei saa enam juttu olla, sest selgelt on need meetmed suunatud eh, esimeses järjekorras kurdi vähemuse vastu parlamentaarse demokraatia printsiip on selge, kes on valitud, peab saama oma mandaati täita ja täita seda nii, et teda ei hirmutata, teda ei ähvardata äh, meelevaldsete kohtumenetlustega ja nii edasi. kui me vaatame teisi institutsioone, kui me kujutame ette, kui me, kui, kui me kujutame ette olukorda, kus äh, näiteks äh, mõtleme Türgi prokuratuurile ja kohtutele, siis on selge, et need ei ole sõltumatud. vaatame olukorda ajakirjanduses žunglid ja ajakirjanike vastaseid menetlusi, vaatame ametiühingute olukorda, kui ametiühingud on üritanud sõna võtta mingites küsimustes, kus on kogunemisvabadus? aga ka Hizmet liikumise taolised ühiskondlikud organisatsioonid on sattunud surve alla ning äh, sõjavägi on piiranud nende õigusi ebaseaduslikult ning äh, nüüd näeme ma-, tohutuid meetmeid meet, HDP kui kurdi, kurdide huve esindava poliitilise liikumise vastu. ning tekib küsimus, kas poliitiline olukord riigis paraneb? ei, vastupidi. ning äh, see on hoopis äh, vastupidise mõjuga ja, ja väga negatiivse mõjuga kõigile Türgi kodanikele. Äh, Donna Zimmer, tri minute. proua Zimmer, kolm minutit. härra president, head kolleegid, aasta tagasi olime tunnistajaks HDP valimisvõidule seitsmendal juunil eelmisel aastal ning seitsmendal juunil just kirjutas Erdogan alla otsusele, millega võetakse suurelt hulgalt Türgi parlamendi saadikutelt puutumatus. ning see ei ole mitte üksnes presidendi formaalne akt, vaid teadlik samm teel presidentaalse presidentaalselt süsteemilt autokraatsele süsteemile. AKP domineeritud Rahvusassamblee sisuliselt kuritarvitab oma võimu ning võtab endalt demokraatliku staatuse ning kahjustab Türgi demokraatiat, see seadus mõjutab ju seda, kuidas äh, rahvasaadikud saavad oma ülesandeid tea-, täita. ning me oleme täiesti hämmingus, et äh, kahekümne esimesel sajandil on Euroopas võimalik niimoodi hirmu hirmuvalitsust teostada ning see ei ole suunatud mitte ainult HDP saadikute vastu, kui me kujut-, üritame ette kujutada seda absurdsust, et näiteks mingi Saksa Bundestagis tehtud avalduse tõttu äh, nõuab Erdogan praegu mingeid vereproove või ja me oleme kursis, et äh, üritatakse ette valmistada kohtumenetlusi Bundestagi saadikute vastu, kes on poolt hääletanud hiljuti selle resolutsioonile, sisuliselt äh, tähendab see seda, et äh, Erdogan on alustanud kampaaniat nende parlamendisaadikute vastu, kes oma vabadus, sõnavabadust teostasid. ning Euroopa Parlamendis tuleks Erdogani kriteeriumite järgi võtta kolmelt neljandikult liikmetelt puutumatus ning ma tahaksin viidata ka sellele, et HDP viiekümne ühest liikmest, viiekümne üheksast liikmest on käinud kaks ka siin ja väga hästi meile tuntud, Aimar Lundson näiteks, üks nendest ning nende vastu on praegu juba menetlused algatatud. ning Felix Nesukal, kes on kümme aastat siin parlamendis viibinud ning äh, selle, kelle vastu on praegu seitse menetlust algatatud. ja nii edasi. me ei saa seda lihtsalt äh, teadmiseks võtta, me peame midagi ette võtma. kui komisjon viitab sellele, et, et meil on väidetavalt äh, usaldus Türgi justiitssüsteemi vastu, aga arvestades seda, et Erdogan on asendanud kolm tuhat kakssada kohtunikku ja prokuröri, siis kuidas meil peaks see usaldus olema, usaldus selles suhtes, et neid menetlusi õiglaselt teostatakse? meil on vaja mingit muud lähenemist, me ei saa sellega leppida. kõnelejad katkestatakse. proua Valero, kaks pool minutit. herr talman Att bli folkvald i Turkiet är inte bara svårt. aitäh! kui teid valitakse Türgis parlamenti, siis võib see olla ohtlik. Teid võidakse vangi panna teie arvamuse tõttu ning hoolimata eh, esinduslävest on, on Türgis õnnestunud parlamenti saada paljude vähemuste esindajatel, eriti esimese, eelmise aasta juuni valimistel ning hiljutistel valimistel. olgugi, et komisjoni aruanne pärast viimaseid äh, valimisi osutab, et äh, on esinenud äh, tagakiusamist ajakirjanike osas ning opositsiooniliste erakondade esindajate osas ning on tungitud saadikute büroodesse, märgib komis-, ning et on nüüd vastu võetud seadus Türgis, mis võimaldab äh, parlamendisaadikuid vastutusele võtta kuritegude eest riigi vastu, siis kui, kui me räägime viisapoliitika liberaliseerimisest Türgiga, siis peame mõtlema sellele, kuidas Euroopa Liit hindab ajakirjandusvabadust ja sõnavabadust. kui paljud meist on avalikult kritiseerinud Türgi presidenti kui me oleksime Türgi kodanikud ja elaksime Türgis, siis kui paljud meist oleksid äh, alla kirjutanud äh, akad-, akadeemikute avaldusele? ja kui paljudelt meist tuleks võtta see äh, sa-, saadikupuutumatus Türgi põhimõtete järgi? tegemist on ühe sambaga, millel Türgi seisab ning mis praegu on, on maha raiutud ning seetõttu ei saa juttu olla viisa liberaliseerimisest. Euroopa Parlament on korranud mitu korda oma muret seoses terrorismi definitsiooniga ning teiste mõistetega Türgis, mis äh, ei võimalda täpselt defineerida neid kuritegusid, mille eest inimesi võib vastutusele võtta ning samuti ka on tekkinud küsimus seoses juurdepääsuga õigusemõistmisele mitmete poliitikute poolt, ma räägin kaks tuhat kolmteist aasta sündmustes. president soovib seada, saada ema, enda kätte rohkem võimu, soovib kirjutada rangemaks terrorismivastaseid seadused ning kõik see kahjustab demokraatia pooldajaid ning õigusriigi pooldajaid ja neid, kes usuvad dialoogi ühiskonnas probleemide lahendamise vahendina Türgis siis nüüd on see seadus äh, presidendi poolt allkirjastatud ja presidendil peaks häbi olema. härra Castaldo, palun üks minut. suur tänu, juhataja mis on see, mis äh, selle tegevusel mõtet järgis, see on see, millele kodanikud mõtlevad. sest see otsus äh, või röövis parlamendisaadikutelt nende õiguse nende mandaadile ja olukord Türgis on muutunud mm. Erdogani eesmärgiks on põhiseadust rikkuda selleks, et oma õigusi ja võimu muuta. ta on ähvardanud saja kolmekümne kaheksa parlamendisaadiku mandaati, kes on valitud ja kes on valdavalt äh, kurdi aladelt Türgis tegemist on teemaga, mis on šokeeriv ja me näeme igapäevaselt äh, uudistes seda, kui äh, kohutav see olukord on see on ainult üks ähm, järgmine rünnak inimeste õiguste vastu Türgis nende presidendi poolt. kuidas me saame lubada sellel jätkuda, kuidas me saame rääkida sellise riigi liitumisest, kes trambib jalge alla oma kodanike õiguse? ei ole võimalik nende inimeste immuniteeti ära võtta, see on täiesti šokeeriv ja kõige šokeerivam on Euroopa vaikumine selle hulgas. Äh, härra Ferrand, üks minut. härra Erdogan läheb kui kaugele, kõigepealt see rändeteemaga manipuleerimine, eesmärk on sama, ta tahab opositsiooni alla suruda ja lõpetada. armeenlaste ja Süüria küsimusele lisaks äh, on see teema päevakorras. me näeme taaskord olukorda, kus Türgi ohustab Euroopat. meie fraktsioon soovib, et te kannaksite oma vastutust, head kolleegid, nii nagu meie, on vaja lõpetada läbirääkimised Türgiga. head kolleegid, mõelge sellele, kas see Erdogani diktatuur on kooskõlas meie väärtustega, aitäh! suur tänu, järgmiseks härra Sinadinos, üks minut kolmkümmend. suur tänu, juhataja kurdi piirkonnas on, oleme me näinud mitmeid inimõiguste rikkumisi. Türgi koleduste kohta on meil mitmeid näiteid, kurdid on öelnud, me oleme Kurdistanis elanud sel ajal, kui türgid äh, elasid Mongoolias ja kasvatasid äh, hobuseid. see maa kuulub meile ja meie jääme siia. kaasaegne Türgi on äh, sajaaastase ajalooga, Kurdistanil tuhandeaastane ajalugu. Neil on äh, pikaaegsed ajaloolised dokumendid, kus viidatakse Kurdistanile. ja äh, selle kohta öeldi, et pange kuul pähe ja te olete sellega oma surma äh, tunnistusele alla kirjutanud ja inimesel peab laskma vanglas mädaneda ja ma kelle vastu sanktsioone soovitakse rakendada, kas äh, nendele julgetele Kurdistani äh, parlamendisaadikutele või teistele, kes on see, kes on süüdi, kas kurdid, kes viitavad ajaloolistele tõdedele või türgid, türklased, kes neid, äh, teda solvasid ja süüdistasid teda tegudes tsiviilisikute vastu. hiljuti nad isegi ei austanud Aia Sofia monumenti ja viitan siin äh, meie presidendi kaitsealustele türklastele ja ta peaks järele mõtlema oma sõnade üle, aitäh. proua Sommer, üks minut. aitäh, president Erdogan, äh, Erdogan äh, tambib kõikidel Euroopa väärtustel ja puutumatuse võtmine parlamendisaadikutelt on järgmine väljakutse Euroopa Liidule ja äh, nüüd ootab äh, äh, sa-, sama saatus nagu terroriste varem, eelkõige Türgi parlamendi saadikuid, kes justkui solvasid. see rajab tee uutele valimistele, kus loomulikult AKP saab tugevama mandaadi, mida on Erdoganil vaja, et muuta põhiseadust ja saavutada presidentaalne riik. see tähendab hirmukliimat aga see on ka oluline probleem Euroopa Liidu jaoks, sest meil on vaja mõistlikku Türgit eh, naabrina, kellele, kellega me saame koostööd teha. aga selline ei ole olukord, seega peame me reageerima. me peame eh, lõpp, lõplikult liitumisläbirääkimised peatama ning eh, ootama, et Türgi täidaks kõik kriteeriumid. aitäh, kolleeg Andru Laakis, üks minut kõigepealt tahaksin ma väljendada oma siirast kaastunnet eh, ohvrite perekondadele, hiljutiste terroriohvrite peredele Türgis. härra Erdogan juhib Türgit poliitilisesse keskaega ja selle tulemus on järgmine igapäevaselt kannatavad selle tõttu Türgi inimesed, võtab äh, immuniteedi parlamendisaadikutelt äh, süüdita-, süüdistades neid terrorismi toetamises. me ei saa jääda lihtsalt pealtvaatajateks äh, selliste süüdistuste juures lihtsalt sellepärast, et tegemist on kurdidega. me ei tohi jääda kõrvale ja vaadata, kuidas inimesi ta-, tapetakse Äh, ja kus linnu hävitatakse, ta ähvardab äh, ka Saksa parlamendisaadikut, ta ei austa ja Sofia monumenti, mis on kristluse sümbol, ja kasutab seda oma propaganda huvides, me peame välja saatma selge sõnumi, Erdogan sulgeb Türgi ja Euroopa perspektiivi. volinik, palun ma kuulasin väga tõi-, tähelepanelikult seda, mis te soovisite, mis te ütlesite ja ma mõistan, et te tundsite tõsist muret, ütleb härra Temesmaaker, ja te olete valvsad selles osas, kuidas olukord äh, liigub. mina olen mures äh, komisjoni äh, suhtumise pärast, sest tundub, et komisjon ei mõista, et Erdogan Äh, paneb äh, ajakirjandusele päitsed pähe ja korraldab kõiki asju ja sulub, surub alla Kurdistani inimesi. viimane aeg on poliitilist opositsiooni kuulata. sada kolmkümmend äh, liiget on jäänud ilma oma immuniteedist ja lihtsalt sellepärast, et nad täitsid oma ülesandeid. me oleme siin olnud kahepalgelised me suhtume topeltstandarditega nendesse olukorda, lugupeetud volinik, ma tahaksin täpselt teada, mida komisjon arvab. Te ütlete, et tunnete tõsist mõret ja peab olema valvas, aga sellest ei piisa. see, kuidas seda rakendatakse, ei ole piisav, kui kaua me oleme vangid, kui kaua Euroopa Liidul võtab aega, et vastu anda, hakata Erdoganile ja öelda, et rände lepe ei ole lihtsalt äh, õiguste andmine äh, Erdoganile alla suruda oma inimesi ja nende õigusi ja põhiõigusi rünnata. me peame kaitsma neid väärtusi. proua Šaake, palun üks minut. mikrofon, palun suur tänu, juhataja, me oleme näinud äh, meeletut kompromissi komisjoni ja liikmesriikide poolt äh, Euroopa Liidu väärtuste suhtes, millele me tugineme. selleks, et Türgi kaitseks meie äh, piiri või vähemalt nii me loodame, viisa liberaliseerimine on üks element sellest, mida Euroopa Liit peab tegema, juhul ja kui Türgi täidab seitsekümmend kahte kriteeriumi, milles kokkulepe kaks tuhat kolmteist aastal on sõlmitud terrorivastase seadusandluse kuritarvitamine ei käi sinna hulka, jah, loomulikult terrorismiga on vaja võidelda, aga samas on äh, vaja anda võimalus kõigile demokraatlikult valitud äh, saadikutele oma valijaid esindada. immuniteedi eemaldamine aga kindlasti ei, ei vasta sellele ja mõjutab ebaproportsionaalselt äh, neid inimesi. rääkisite õigusriigi põhimõttest ja kutsun teid üles tagama, et meie Euroopa Liidus tegutseme vastavalt rahvusvahelisele õigusele ja tagame selle, et Türgi teeb sama. me ei saa lubada täiendavat kompromissi ei rändekokkuleppe osas, ega terrori äh, seadusandluse muutmise osas või aga mitte sellepärast ja lihtsalt sellepärast, et Euroopa Liit peab olema usaldusväärne. suur tänu, härra Hadži Georgiou, üks minut. aitäh, ka mina tahaksin väljendada oma kaastunnet eilse terrorirünnaku ohvrite peredele ei ole mingisugust selgitust sellise barbaarse tegevuse suhtes. aga see, mida härra Erdogan teeb, on justkui suur äh, rünnak, pomm äh, Türgi riigi alustalade suhtes Türge kiusatakse tagasi, kurde kiusatakse taga nende kodudes ja eesmärgiks on domineerida kurdide üle. Euroopa Liit peab väärikust üles näitama ja me ei tohi jätta muljet, et me kiidame heaks Türgi käitumist lihtsalt sellepärast, et nad võtavad vastu need migrandid ja kasutavad seda eurooplaste väljapressimiseks. Türgi president peab saama selge sõnumi selles osas, et mis ta teeb, hävitab tema suhteid Euroopa Liiduga. proua Keller, palun immuniteedi äravõtmine on selgelt suunatud nende partei liikmete vastu ja selle sisu on väga selge, nad soovivad äh, vaigistada neid inimesi ja kogu seda parteid, tegemist on täiesti ebademokraatliku lähenemisega, see kriminaliseerib kogu parteid, mis esindab suurt osa rahvastikust, suurt osa valijatest ja mitte ainult kurdid ei hääletanud HDP poolt, vaid ka teised, kes soovivad Türgi puhul näha teistsugust tulevikku. paljud protesteerisid inimõiguste, väljendusvabaduse, kõige selle eest, mida, mille eest meie seisame. me peame toetama neid inimesi. häbiväärne on see, et Türgi konflikt on taas kord äh, esile kerkinud ja väga kahju on sellest, sest Erdogan ise üritas leida jätkusuutlikku lahendust, aga nüüd oleme jälle alguspunktis tagasi. sajad tsiviilisikud on saanud surma, hooneid pommitatakse ja see ei ole viis, kuidas terrorismiga võidelda, pigem vastupidi. tegemist on suure kaotusega rahuprotsessis, ma pean seda nentima, Euroopa Liit ja ka liikmesriigid ise peavad olema väga tugevad oma reaktsioonis me peame olema selged väärtustes, mille, mida me esindame. me ei tohi olla vaik-, me ei tohi vaikida, kui neid, kes soovi-, kõnelevad, vaigistatakse. me oleme teinud varasemalt Euroopa Liidus ja liikmesriikides mitmeid vigu. me oleme Erdogani pigem tugevdanud, me ei tohiks neid vigu korrata. me peaksime toetama neid inimesi, kes toetavad sarnaseid väärtusi nagu meie, siis saame me näha paremat Türgit. härra Obermeier, üks minut. Herr Vorsitzender, aitäh. Erdogan ütleb, et reeturid peavad alati oma karistuse saama. kahekümnendal mail põhjendas ta nii oma järgmisi samme, aga volinik Haan sellise inimesega teeme me oma põgenike diili ja ignoreerime seda, et demokraatiat parasjagu Türgis lõhutakse meie anname neile miljardeid euroseid, lihtsustame viisarežiimi ja nii edasi. aga seda lihtsalt äh, tuleb välja sellepärast, et päästa proua Merkeli nahk. kuigi ta üritab tervet Euroopat katastroofini viia nüüd Türgi ähvardab Euroopat uute põgenikevoogudega, Merkel peab Türgile vastu tulema Äh, äh, sama, samas äh, on käitutud ka vastupidiselt, näiteks ei hoitud suud kinni genotsiidi puhul. aitäh, järgmisena kolleeg Mikke. suur tänu, kui ühele inimesele mõisteti surmanuhtlus, aga samas viidi ta parlamenti autoga, sellepärast et ei saanud ära võtta tema vabadust äh, täita neid ülesandeid. aastaid tagasi äh, Adolf Hitler äh, võttis vastu teatud otsusi, millele tol hetkel vastu ei astutud. praegusel hetkel äh, härra Erdogan hävita-, on hävitanud kaks opositsiooniparteid, tal on enamus, mis võimaldab tal teha seda, mida ta tahab, ja kaks parteid on seda välja kannatanud ja kindlasti nad tulevikus seda kahetsevad. küsimus on selles, miks meie Euroopa Liiduna toetame härra Erdogani. ma näen selleks ainult ühte vastust. see kolmkümmend miljardit, mis Erdogan on saanud äh, Äh, äh, tähendab, et on andnud osa sellest rahast Euroopa juhtidele selleks, et äh, need suu kinni hoiaksid. proua Merkeli mõju on palju väiksem kui see, mida võib mõelda ja Saksamaa parlamendisaadikud on teinud seda, mida nad tahavad, nad on Türgit süüdistanud ja nad näitasid, milline on see tee, see tee, millele on vaja astuda härra Erdogan on oht kogu Euroopale, sellepärast et Türgi võib Euroopat mõjutada tohut-, rohkem kui rändekriis. kolleeg Šoidrova, üks minut. aitäh, härra volinik. minu arvates oli täna teie vastus ebapiisav. ma ootan Euroopa Komisjonilt, et te selgelt mõistaksite hukka Türgi presidendi sammud, mis piiravad demokraatlikku pluralismi seal riigis. ma räägin inimesena, kes toetas Türgi ja, ja Euroopa Liidu vahelist lepet. minu jaoks on see signaal selle kohta, et astutakse samme kurdimeelse erakonna vastu ning minu arvates on häbiväärne ka vabariikliku partei reaktsioon. kui Türgi soovib Euroopa Liiduga viisavaba režiimi, peavad nad austama ka õigusriigi põhimõtteid ning kodanikuvabadusi. kui neid tingimusi ei täideta, ei saa Euroopa Liit jätkata viisavabastusrežiimi läbirääkimisi. aitäh, teile soovitakse esitada ähm, sinise kaardi küsimus, kas olete nõus? olgu härra Šoni. aitäh, härra president. kolleeg, te äh, rääkisite üsna jõuliselt, ma nõustun teiega, äh, siin kojas on äh, paljud teisedki selliseid tugevaid sõnumeid eda-, edastanud mitte ainult komisjonile, vaid ka Türgile. samas on üks liikmesriik, Euroopa Liidus, nimelt Ungari, kus riigijuht on härra Orban, kes äh, on oma eeskujuna toonud välja just härrad Putini ja Erdogani. kuidas te sellistele avaldustele vastate? no ja tedy odpovím na tuto vaši otázku. jah, vastan teie küsimusele minu arvates ei ole härra Putin sobilik eeskuju, mida järgida. sama võib öelda härra Erdogani kohta, sest ta piirab inimõigusi ja demokraatiat. aitäh, härra Weidenholzer, üks minut. kolleegid, parlamendisaadiku puutumatus on demokraatia lahutamatu osa selleks on muidugi ka erandeid, aga neid tuleb käsitleda üksikjuhtumina, võttes arvesse äh, spetsiifilist olukorda. nüüd aga on president kollektiivkaristuse välja kuulutanud tuntud äh, nägudele, kes äh, näiteks külastasid paar nädalat tagasi meie sotsiaaldemokraatide fraktsiooni. selline käitumine on absurd. Neid Need inimesi ei tohiks ju kahtlustada, me kõik mäletame, kuidas need inimesed on kutsunud üles kurdide küsimuse rahumeelsele lahendamisele. aitäh, järgmisena härra Charles Stenok, poolteist minutit, härra president parlamentaarse puutumise äravõtmine poliitikutelt, kes seis-, seisavad vasta-, vastamisi kriminaalsüüdistustega, on meie kojas tavaliselt tervitatav. kahjuks antud juhul on need sündmused poliitiliselt motiveeritud, tegemist on kollektiivse karistusega, üritatakse kurdi erakonna positsioone nõrgendada. president Erdogani jaoks on see partei PKK esindaja võitluses Lõuna-Türgis samuti üritatakse äh, tõsta nüüd presidendi võimu, et see vastaks sellele uuele suurepärasele sultani, äh, sultanile sobivale paleele. Äh, nüüd kavatseb Erdogan kasutada ära selleks kõiki võimalusi. tal on nüüd uus peaminister ning ta otsib ka toetust AKP erakonnast väljaspool MAP, MHP äh, partei, mis oli kunagine nende rivaal, on sõlminud ka nüüd kokkuleppe Erdogani erakonnaga, et need toetaks äh, Erdogani tegevust. demokraatia ja õigusriik on Türgis ohus ning see on ainult viimane samm pikemal teel nende Äh, äh, väärtuste õõnestamise teel neoislamismi nimel. Türgi on Euroopa Liidu jaoks väga väärtuslik, ta on kandidaatriik, ta on meie liitlane NATO-s ning oluline partner Süüria põgenike voogude äh, haldamisel, aga Erdogan on läinud vä-, palju, väga eemale sekulaarsest demokraatiast, mida me alles nägime kakskümmend aastat tagasi. aitäh, härra Vaigel, üks minut se začnejo z grobimi verbalnimi napadi podtikanjem subverzivnih namenov. see protsess nende parlamendisaadikute suhtes, neid rünnates, neid süüdistades, vandenõus, kõik see on midagi, me varem oleme näinud, see puudutab võimu kontsentreerumist ühe inimese kätte ja see on see, mis Türgis praegusel hetkel aset leiab meie strateegilise partneriga ja kõik see kulmineerus äh, immuuni-, äh, puutumatuse äravõtmisega, me peame selle hukka mõistma, meil on vaja Türgit, kes on hetkel terrorirünnakute all ja tõsistes probleemides selles piirkonnas ja samuti nagu meie. kõige hullem lahendus, me, millele Erdogan tugines, on see, et me peame selle autokraatliku režiimi hukka mõistma, me peame endalt küsima, kas meil on aega muuta ühiseid huvisid. ma olen nõus sellega, et seda on vaja käsitleda. meie liitlased äh, peavad seda arvesse. proua Veržia, üks minut, palun. suur tänu, juhataja eile äh, pärast seadusandlikke äh, valimisi võttis äh, Erdogan vastu lahenduse, mis võimaldas saja kolmekümne kaheksalt inimeselt ära võtta puutumatus. viiskümmend kolm nendest olid HDP parteist, tegemist on sümboolse liigutusega, Erdogan näitas, et tema valitseb, aga mis hinnaga me ei tohi välja kannatada seda autoritaarsust, väga palju on juba öeldud, aga uued piirid on nüüd ületatud. kandidaatriik peab arvesse võtma meie põhimõtteid üheksakümne viiendal aastal andsime me no, öö, oma Saharoni auhinna türklasele, kes on hetkel ohus, kes võidakse vangi panna, nende väljendusvabadus on taas kord küsimuse all. parlamendisaadikutena ei tohi me, me vaikida. ma pöördun siin tõsiselt ja, ja et te avaldaksite solidaarsust ja lisaks sõnadele peame me poliitiliselt jõuliselt tegutsema, mis toetavad meie väärtusi, kõnelejad katkestatakse, härra Maragall, üks minut. aitäh. eile aasta tagasi õnnestus Türgi-meelsetel parteidel saavutada kohad Türgi parteis, nüüd aasta hiljem pärast pika kampaaniat äh, nende vastu ja olukord on muutunud sada kaheksakümmend kraadi. Äh, president Erdo, Erdogan on muutnud põhiseadust, mis võimaldab neid võtta puudumatuse. vähemalt äh, viiskümmend kurdimeelset parlamendisaadikut on kohtu all aastaga on lootusest ja väga positiivsest kjuurtide kaasamisest jõutud ähm, väga kahetsusväärse olukorrani, kus ähm, on äh, demokraatlik, demokraatia riigis kahjustatud see on äh, pluralismi vastane tegevus, ähm, on äh, vaja leida alternatiive, mis võimaldaksid siiski äh, demokraatiat kaitsta. kõnelejad katkestatakse, aitäh. Episteios, palun saja kolmekümne kaheksalt parlamendiliikmetelt otsustati äh, võtta äh, puutumatus, viiskümmend äh, nendest olid kurdide esindajad, see on täiesti kuritegelik. Nad ähm, president Erdogan on neid süüdistanud terrorismis ja, ja soovib äh, nad saata vanglasse. niimoodi äh, tahab ta võtta sellelt parteilt poliitilise mõjujõu. see on täiesti demokraatia vastane tegevus ja see eskaleerib vägivalda juba praegugi keerulises olukorras. miks ähm, aga selline käitumine üllatav on? me oleme ju siiamaani äh, leppinud äh, tema šantaažiga ja tahame temaga kokku leppida. et äh, ta aitaks meile rändevoogusid peatada. ta on varem käitunud samamoodi. kui kui äh, varemgi saadeti parlamendisaadikuid äh, vanglasse ja te olete praegugi temaga äh, nõus? kuidas seda olukorda lahendada, kas me saaksime teda mõjutada öelda, et me läbirääkimised katkestatakse. daamid ja härrad, Türgil on vaja Euroopat ja Euroopal on vaja Türgit. aga mõlemad peavad järgima mängureegleid ja praegu olukord selline ei ole Türgi põhiseaduse muutmine niimoodi, et suur osa opositsioonist äh, jääb ilma puutumatusest, see on täielikult poliitiliselt motiveeritud äh, tegevus, millel on äh, väga tõsised tagajärjed tulevikus. üks võimalus, kuidas võimaldada, et Türgi saaks viisavabaduse, peab ta muutma terrorismiseadust aga praegu kiusatakse seal taga demokraatlikult valitud opositsiooni. Türgi on meie strateegiline partner ja, ja praegu me nägime ka eile terrorirünnakut äh, Türgis. proua Valenciano, palun aitäh! tänane arutelu toimub äh, vaid päev pärast seda, kui Istanbulis toimus äh, terrorirünnak, nii et kõigepealt ma tahan ähm, avaldada kaastunnet ohvritele ja tahan äh, juhtida tähelepanu tõesti, et Türgis on terrorismiga olukord väga keeruline. terrorismivastane võitlus peab jätkuma, aga see ei tohi olla vabaduse ja demokraatia arvelt me peame seda selgelt välja ütlema, demo-, äh, demokraatiat ja vabadust äh, tuleb austada võitluses terrorismi vastu. Äh, Türgist tulevad väga halvad uudised. autoritaarne juhtimine on väga karm, kiusatakse taga ajakirjanikke, õigusvaldkonna töötajaid väga halvasti suhtutakse Türgis naistesse, eile tegi seda president Erdogan. me peame tõesti olema väga mures selle pärast, kuidas õigusriigi olukord Türgis on kujunenud. president Erdogan peaks tulema tagasi dialoogi juurde, demokraatia juurde, peaks liikuma rahu suunas ja sellel teel on tal vaja Euroopa Liitu sõbranna, muidu ei ole see võimalik. aitäh. herr präsident von den härra Henkel. härra president, umbes kuuekümnest islamiriigist oli Türgi ainuke, mis austas enam-vähem demokraatiat, inimõigusi ning äh, naiste ja tüdrukute võrdset kohtlemist. nüüd on jäänud ainult Tuneesia veel alles. nagu igal diktaatoril, on ka Erdoganil vaja vaenlase kujutist ja selleks on tal kurdid ning kurdide erakond peaks e PKK-st palju karmimalt äh, eemalduma. näiteks äh, oleks ta pidanud karmilt hukka mõistma PKK terrorirünnakut, kus hukkusid kümned inimesed. Äh, Türgi erakonna esimees küll mõistis selle hukka, aga Erdogani arvates mitte piisavalt karmilt me peaksime aitama nii kurde kui ka tervet Türgit edasi areneda, aitäh. härra Krisokonos, palun üks minu. semiautokraatne režiim Türgis äh, kaugeneb äh, parlamentaarsest lähenemistest ja seda muudetakse avatud äh, diktaatorluseks. Erdogan ja tema alluvad mängivad vihatoonidel selleks, et konsolideerida tema võimu ta korraldab äh, viha meeleavaldusi äh, selleks, et tähistada Konstantinoopoli langemist kuussada aastat tagasi. ta kasutab äh, viha selle ottomanide vastu, armeenlaste ja teiste kristlaste vastu selleks, et õigustada genotsiidi sada aastat tagasi ta on Kürdi vähemuste vastu pöördunud ähm, kagupiirkonnas, ta karistab HDP äh, parlamendisaadikuid selleks, et vaigistada opositsiooni. Euroopa Liit peab kõnelema äh, poliitilist ja majanduslikku keelt sanktsioonide näol. proua Lunatšek, palun seitsmendal, seitsmes juuni on sümboolne päev, vaid äh, päev tagasi, aasta tagasi päev ja päev tagasi äh, sai äh, said kurdid valitud parlamenti suurel määral, väga paljud hääletasid nende poolt, mitte ainult kurdid, need, kes soovisid Euroopa-meelset lähenemist ja poliitilist lahenemist äh, Ankara ja kurdide vahelisse konflikti. ei ole mingi kokkusattumus, et eile Erdogan kirju-, kirjutas alla seadusele, mis võimaldab äh, see, äh, süüdistada neid sada kolmkümmend kaheksa parlamendisaadikut, kelle puutumatus on ära võetud tundub, et ta kasutab äh, seda võimalust oma huvides ja see, ja läheb demokraatiga vastuollu. ma pöördun komisjoni poole, Türgil ei ole mingisugust äh, kiir teed viisanõude kaotamise suhtes, õigusriigi põhimõtete rikkumine näitab, et me ei saa usaldada Türgit, me ei saa loota Türgile rändeprobleemide lahendamisel, aitäh! suur tänu! Äh, härra Kefalogajanis, üks minut. suur tänu. ma tahaksin väljendada oma siirast äh, kaastunnet ja muret hiljutiste terrorirünnakute osas äh, Istanbuli kesklinnas. sooviksin väljendada ka oma muret ja kurbust sellepärast esimest korda peale kolmekümne neljandat aastat, ka pärast kaheksakümmend kahte aastat Türgi valitsus võimaldab Koraani lugemist Ramadani ajal Agia Sofias. Agia Sofia on maailmapärandi UNESCO kaitsealuste objektide nimekirjas, me tahame demokraatlikku Türgit, me tahame Türgit, me, see oleks stabiliseeriv selles piirkonnas, me soovime Türgit, mis pakub julgeolekut ja õitsengut oma äh, rahvale. aga Türgi kaugeneb meie demokraatiast, Türgi libiseb autoritaarse režiimi suunas äh, islamistlike elementidega, kaugeneb Euroopa Liidust äh, tänu oma juhtidele suur tänu, härra Benifei, palun. aitäh. põhiseaduse muudatus eh, eile AKP partei poolt selleks, et valivalt eemaldada parlamendiliikmete puutumatus, on väga tõsine samm. president Erdogan rääkis ajaloolisest sammust oma riigis, jah, loomulikult nii see on, sest see on vastuolus kõikide väärtustega, mida toetab Euroopa Liit. täiesti oluline on see, et me tuletaksime meelde, et paar nädalat tagasi saatsime me Erdoganile kirja selleks, et seda vältida, et ta mõistaks olukorda ja seda, et ähm, oleks vaja mingisugust äh, salateenistuse äh, teistsugust rakendamist terrorirünnakute osas, see on äh, ka murettekitav. ma tahaksin samuti avaldada kaastunnet terrorirünnakute ohvritele, aga tegemist on äh, tagasimineku sammuga ja see ei aita meid kuidagi. härra Tšambaski, üks minut, palun. suur tänu, lugupeetud kolleegid. taaskord Türgi, mida juhib Erdogan, on näidanud, et nad ei võta arvesse mingisuguseid demokraatlikke põhimõtteid. Türgil ei ole kohta Euroopa Liidus äh, saja kolmekümne kaheksa liikme, parlamendiliikme puutumatuse võtmine on äh, hoob demokraatia pihta. see on suur puhastus, äh, see on äh, püüe kordi toetavate isikute eemaldamise suhtes Äh, samas ei ole ma üldsegi üllatunud, kui kõik see viiks äh, Türgis sõjani pärast mitmeid rünnakuid, mis on olnud erinevat tüüpi. ma arvan, et me peaksime Erdogani peatama, nõukogu ja komisjon peaksid rakendama inimõiguste klauslit ja kõik läbirääkimised äh, Türgiga külmutama. Euroopa Liit seisab Euroopa väärtuste eest ja nüüd on aeg tegutseda ja üles näidata, et Türgi ei saa olla meie partner. Türgi on väljapressija. härra Huaristi, palun. aitäh, see ei ole mitte rünnak vaid saja kolmekümne kaheksa saadiku pihta, vaid see on rünnak demokraatlikele, demokraatlikule süsteemile äh, Türgis Erdogan trambib jalgade alla demokraatia ja meie koda peaks saatma selge ja võimsa sõnumi mitte ainult Erdogani strateegia vastu, vaid ka äh, selleks, et toetada neid saadikuid ja neid jõude, kes üritavad meeleheitlikult äh, avada demokraatlikku debatti selles riigis. see on äärmiselt oluline, sellepärast et äh, sõjavägi ja Erdogan tõesti kasutavad olukorda ära pärast seda halduslikku riigipööret me oleme mures, aga on vaja teha enamat. Türgiga kokkuleppe läbi me anname ter-, Erdoganile justkui legitiimsuse ja raha, aga me peame ähm, arva-, arvestama ka kurdi, äh, kurdide olukorda Türgis, aitäh. härra Karras. härra volinik, daamid ja härrad. ka mina olen veendunud, et äh, Türgi ja Euroopa Liidu vaheline põgenikelepe äh, oli hädavajalik ja õige. kui sada kolmkümmend kaheksa parlamendisaadikut ühe hoobiga demokraatlikult valitud opositsioonist oma puutumatuse kaotavad, kui parlamendisaadikud äh, vähemuste esindajatena eemaldatakse ja nende mandaati pärsitakse, kui opositsioonilised jõud äh, pannakse vaikima, siis on tegemist meie äh, demokraatlike väärtuste ja inimõiguste põhimõtete rikkumisega tegemist ning Türgi on õigusriiklikult ja demokraatlikult valel teel. aitäh, järgmisena proua Koomes. demokraatia õigusriigi põhimõtted eh, Türgis peavad jätkuma. terrorirünnakud, nii nagu eile Istanbulis, vajavad hukkamõistu. kahjuks on need omavahel seotud Äh, parlamendiliikmete puutumatuse äravõtmine saja kolmekümne kaheksalt liikmelt on tõsine rünnak äh, parlamendisaadikute vastu. Äh, kurdi vähemuse tagakiusamine ja ja valitsuse käitumine ja rünnak kriteeriumile, Kopenhaagi kriteeriumite vastuastumine ja kõik see, mida me näeme, samas aga komisjon äh, ikkagi äh, kiidab heaks väljapressimise, vaatamata sellele, kuidas äh, demokraatia halveneb, arvestades, vältida, väites, et tegemist on kindla päritoluriigiga ja siis me räägime siin sellest, kuidas Türgi lahendab meie kriisi, aitäh kolleeg Mikkels, üks minut. aitäh, austatud kolleegid. kuidas reageerivad Euroopa Parlamendi saadikud sellele, mis toimus Türgi parlamendis? Türgi ähm, ajakirjanik Jean Tünder kirjutas oma riigist, Türgis võib vabalt kaubelda, kui te olete valmis selleks õiget hinda maksma. nüüd saadikud, eriti HDP-st, saavad süüdistada terrorismis, kuna nad näiteks osalesid rahudemonstratsioonidel. daamid ja härrad, rääkimisaeg on läbi. samas Euroopa Komisjon ja nõukogu vaikivad. me endiselt kaupleme. kas meie parlamendina nüüd ka vaikime sellel ajal, kui soovitakse heaks kiita viisa liberaliseerimine? Türgi parlamendisaadikutel on vaja kohest toetust. Tü-, Bundestagis on äh, käimas projekt Parlamendisaadikud toetavad parlamendisaadikuid. armsad kolleegid, äh, kutsume samasuguse projekti koheselt ellu ka meie kojas ning siis anname demokraatiale Türgis ka uut lootust. suur tänu, kolleeg Mavrides, üks minut. aitäh. härra volinik demokraatia ja õigusriik on Türgis juba ammu ohus. praegusel hetkel räägime millestki veel hullemast. me oleme tunnistajateks vaiksele genotsiidile Türgi provintsides, kurdi provintsides, kus leiavad aset kümned mõrvad, nüüd võtab Erdogan ära opositsioonisaadikute puutumatuse, HDP, mis on ainuke struktureeritud opositsioonipartei, kaotas oma saadikud. opositsioon, eriti kurdi opositsioon, aga reageerib väga rahumeelselt mõningad meist on valmis üles näitama isiklikku solidaarsust kurdi parlamendisaadikute suhtes. ja sellist eeskuju peaks kõik järgima. proua Sakarova. kolleegid, härra volinik, tänane arutelu äh, kinnitab üle minu varajasemad kommentaarid te ilustate ja unustate Türgi varajased, varasemad sündmused äh, siseriik, sisepoliitilistel põhjustel. seda tõestab ka põgenike kokkulepe, mille on hukka mõistnud ka ÜRO. leebus Erdogani ja poliitilise eliidi vastu Türgis on võimalus, on võimaldanud äh, Erdoganil luua poliitilise tagakiusamise võrdu, võrgustik poliitikute, teadlaste ja, ja teiste vastu ning loomulik tagajärg sellele oli ka see puutumatuse äravõtmine. sellises võrgustikus räägite ka teie läbi. loomulikult oleme me vastu kurdi saadikute tagakiusamisele, aga see, härra volinik, ei ole isoleeritud intsident, see on osa Erdogani laiemast plaanist ning olukord halveneb üsna varsti veelgi ning see hakkab mõjutama ka laiemalt piirkonda. seetõttu peaksite te oma lähenemise üle vaatama, isegi võiks kaaluda sanktsioonide kehtestamist, aitäh! suur tänu, härra Pantseri, poolteist minutit. suur tänu. pärast puutumatuse võtmist ja pärast seda, kui põhiseaduskohus lükkas tagasi äh, edasikaebuse, võib näha, et tegemist on selge katsega muuta poliitilist maastikku ning viia võim Erdogani kätte täielikult. komisjon peaks lõpetama hämamise Türgi küsimuses. meil on kohustus anda endast parim läbirääkimistel, et äh, sellised sündmused ei juhtuks. me ei saa lihtsalt rääkida stabiliseerimisest ja anda raha lihtsalt Äh, põgenike aitamiseks riigile, äh, mis eirab demokraatiat. Nad peavad austama õigusriiki, inimõigusi, ennem seda, kui me saame pidada mingisugustki dialoogi Türgiga. aitäh, härra Papadakis! suur tänu! otsus võta ära puutumatus on ainult üks järjekordne demokraatiavastane samm ning peamine eesmärk on anda Erdoganile rohkem võimu. see tähendab, et HTP saadikud ei ole lihtsalt tagakiusamise ohvrid, vaid neutraliseeritakse terve parlament. me ei saa kõrvalt vaadata, öeldes et see õõnestab meie ähm, põgenike kokkulepet. Leila Zana oli pärast puutumatuse võtmist kümme aastat vanglas ning nüüd ta on jällegi ohus. see on selge parlamendisaadikute õiguste rikkumine ning muudab pinged Türgis kurdi küsimustes veel hullemaks. kahjuks need korduvad rünnakud sõnavabaduse vastu, katsed pärssida ajakirjandust. jätkuv Küprose okupeerimine näitab, et Türgi on Euroopa Liidu väärtustest väga kaugel, kuigi nad soovivad meiega ühineda. suur tänu, nüüd vaba mikrofon, neli kolleegi soovivad sõna ja seda nad ka saavad. härra Sobor on esimene. a parlamenti mentelmi jogról általánosságban sokat vitatkozhatnánk. aitäh. parlament võib sellest teemast rääkida pikalt minu riigis on palju inim-, eh, parlamendisaadikuid, kes peidavad ennast puutumatuse taha, et vältida igasugust vastutust teatud tegude eest. mis puudutab Türgi otsust, siis me ei räägi ainult tegelikult sellest, me räägime ka asjaolust, et see meede on mõeldud ühe erakonna vastu ning see ründab üht eh, vähemust, kellelt on võetud õigused. kui Türgi juhtkond soovib nüüd ühte erakonda eh, ebaseaduslikus kuulat-, kuulutada, siis see on vastu inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetele ning meie peame sellele reageerima. Türgi ise minu arvates hälbib nüüd teelt, mis võiks viia ta Euroopa Liitu. me peame võtma vastu oma otsuse, ütlema selgelt välja, et Türgi peab austama Türgi vähemuse õigusi, mingisuguseid muid lahendusi olla ei saa. mis puudutab Euroopat, siis Euroopa ei saa teeselda, et kõik on korras. aitäh. Grazie Presidente. Con la revoca dell'immunità parlamentare in Turchia più di cento parlamentari aitäh üle saja parlamendisaadiku on nüüd arreteerimisohus. Nad peavad lahkuma parlamendist, liigutakse autoritarismi poole ning äh, laguneb Türgi erapooletu süsteem. ei austata ka õigusriiki, seda võib näha meedia ja pressi puhul, Türgi klassifitseerub üheks riigiks, kus füüsiliselt rünnatakse ja ohustatakse kõige rohkem ajakirjanikke ning sealne õigussüsteem tähendab seda, et võttes arvesse kõiki neid rikkumisi, peab Euroopa Liit üle vaatama oma meievahelised suhted ning kaaluma uuesti, kas on mõtet Türgit vastu võtta. proua Koretšna. aitäh, kolleegid. Türgi parlament võttis vastu valitsuse ettepaneku, millega võetakse veerandilt saadikutelt puutumatus. kõik teavad, kelle vastus on suunatud kurdi HTP vastu, küsimus on, kas me soovime viisavaba režiimi riigiga, mis ei ole demokraatlik ja mis kaupleb islamiriigiga ja mis võitleb kurdide vastu kes üritavad võidelda islamiriigi vastu. see on räpane mäng ning kui meie soovime teda Erdoganiga mängida, siis see äh, äh, kahjustab ka kurde. volinik Haan, tänan, te kuulsite kõigilt, et äh, häbiväärne on see, et komisjon vaikib, mida te kavatsete teha? kui te olukorda tõsisemalt ei võta, on Türgi inimeste olukord ka tänu teile palju hullem. aitäh! härra Puuso. aitäh. volinik ütleb, et komisjon on mures ma ei kujuta ette, kuidas komisjon mures on, aga ma tean seda, et Ankaras väga mures, selle muretsemise pärast ei olda. see pagulastega seotud küsimus, me ei ole teinud midagi selleks, et kaitsta HDP ja Türgi vasakpoolseid seal piiratakse meediavabadust, ähm, seal on äh, ka äh, süüdistatud äh, või kohtu alla antud Euroopa ajakirjanikke, aga teie vaatate sellest kõrvale Te isegi takistate rahu kokkulepet, kuna PKK on endiselt terroristlike organisatsioonide nimekirjas Äh, aitäh. nüüd äh, härra volinik saab sõna. Äh, aitäh, härra president, daamid ja härrad. arutelu näitas selgelt, et me oleme kõik ühel seisukohal ehk siis see otsus on meie arvates vastuvõetamatu, et võeti saja kolmekümne kaheksalt saadikult kollektiivselt puutumatus. siin ei ole mingisugust kahtlust, see on õigusriigi põhimõtte rikkumine ja see on vastuolus demokraatia põhimõtetele. mina olin aastaid samuti parlamendi puutumatuse komisjoni liige, ma tean, millest ma räägin. teiseks daamid ja härrad, kas me soovime me või mitte, peame me arvesse võtma seda, et Türgi on geograafiliselt seal, kus ta on. Türgi on pärast Venemaad ja koos Egiptusega riik, kus elab kõige rohkem inimesi meie vahetus naabruses, üheksakümmend miljonit inimest ja nad asuvad seal, kus nad asuvad. seega Euroopa Liidul on kohustus rääkida oma naabritega ja neile öelda seda, mida vaja. põgenike ja rändekriisiga seoses oli meil vajadus intensiivsemalt Türgiga rääkida. on ka teisi valdkondi, kus äh, kandidaatriigiga, kandidaatriik Türgiga on meil vajalik tihedamalt, tihedamalt koostööd teha meil on olemas tegevuskava. tegevuskava hõlmab erinevaid valdkondi, üks valdkond puudutab seda, kuidas me toetame Türgit rändekriisi haldamisel. Te olete siin juba ka ju öelnud, et riik, kus on palju põgenikke, nagu teised äh, riigidki seal piirkonnas, sel-, selline riik väärib meie toetust. aga tegevuskava võtab arvesse ka seda, et meil on vaja kiirendada äh, liitumisläbirääkimisi ning ka viisa liberaliseerimist. aga ei tohi unustada, et Türgi soovib Euroopa Liiduga liituda, mitte vastupidi. Türgi soovib viisarežiimi liberaliseerimist, et kuna türklased soovivad Euroopasse reisida. seetõttu oleme valmis nendega rääkima, aga on ka tingimused, kui, mida ei, kui, kui tingimusi ei täideta, siis ei jõuame kuskile. nagu paljud teistki, näen ka mina seda, et kuigi Türgi ütleb kogu aeg, et ta soovib Euroopa Liiduga liituda, liigub ta vastassuunas. president Erdogan peaks nüüd välja ütlema, kas ta mõtleb meiega läbirääkimisi, võtab neid tõsiselt või mitte sest meie ju investeerime sellesse päris palju aega, meie oleme valmis aga vastavalt Euroopa tingimustele läbi rääkima, õigusriigi üle me läbi ei räägi, mingisugust Türgi demokraatia versiooni ei olemas, on ainult olemas üks konkreetne demokraatia, see, selline, mida me näeme Euroopas, meie Euroopa Liidu liikmesriikides. ma arvan, et me peame olema enesekindlamad Äh, Euroopa, nii nagu äh, äh, meie seda näeme, ei pea Erdogani ega kedagi teist kartma, meil on omad põhimõtted, me oleme huvitatud heanaaberlikest suhetest, aga sellega käivad kaasas tingimused ning olge kindlad, et komisjon järgib selliseid põhimõtteid ning hetkekski ei kavatse me järele anda. aga tuleb silmas pidada ka seda, et naabritega tuleb rääkida, sest see on ka meie kodanike huvides. aitäh! suur tänu, härra volinik! sellega on antud arutelu lõppenud. järgmine päevakorrapunkt, nõukogu avaldus